tervitan teid soojalt meie viimasel ähm, arutelul märtsi osaistungjärgul. eilse kohtumise protokoll on kõigile laiali jaotatud. kas kellelgi on märkuseid selle kohta? tundub, et ei. ja seega on nad vastu võetud. esimene punkt siis nüüd pärastlõunal suuliselt vastata